We can overrun. Okay. The committee is postponed. Right. Um, let's uh, start. nii, hakkame siis pihta tänase kohtumisega. natukene kulutan aega esimehe teadaannetena, e, annetega, niikaua kuni inimesed koha peale istuvad. kõigepealt, kas kellelgi on päevakorra vastu midagi? kui ei, siis võtame selle sellisel kujul vastu. nüüd esimehe teadaanded, kõigepealt ülevaade triloogidest, ühtne kriisilahenduse mehhanism, ühtne kriisilahenduse mehhanism, selles osas toimus eile viies triloogi kohtumine kella viieteistkümnest pärastlõunal kuni äh, pärast kella kaheksat õhtule esimene sisuline arutelu Kreeka eesistumisega leidis siis aset peaasjalikult otsuse langetus ähm, protsessi üles on artikkel kuusteist ja teine si- ja teiste asjasse puutuvate teemade osas. järgmine kolmepoolne kohtumine kutsutakse kokku üsna varsti, vist järgmisel nädalal Strasbourgis, kui ma ei eksi nüüd äh, maksekontode direktiiv, äh, teine kolmepoolne kohtumine leidis aset üheteistkümnendal veebruaril, läbirääkimised keskendusid äh, baasmaksekonto juurdepääsule ja välja pakutud direktiivi ulatusele, seal saavutati teatavat edu, kuid jätkuvalt on vaja arutelusid detailide osas. kolmas kolmepoolne kohtumine peaks aset leidma kahekümne kuuendal veebruaril ja keskendutakse seal siis läbipaistvusele ja konto vahetamisele ja ka pädevatele asutustele alternatiivsetele vaidluste vahetus, vahend, lahendamissüsteemidele ja tähtaegadele ja nagu ma aru saan, edasi on lükatud ähm, euroala äh, valitsemistava arutelud eelmisel äh, nädalal me leppisime kokku selles, et äh, sel selleks on vaja piisavalt aega. ja sel, see oli kirjas ka päevakorra eelnõus, mis saadeti laiali eelmisel ähm, nädalal ja me palusime, et see arutelu toimuks äh, täna, aga Rahvapartei pöördus minu poole kahe saadiku näol ja ütles, et kuivõrd nad on Krakowis, äh, siis ei peaks äh, täna seda arutelu pidama ja nemad üldse palusid seda arutelu esialgu ja seega tehti ettepanek, et järgmisel esmaspäeval, kahekümne neljandal veebruaril räägiksime sellest äh, Strasbourgis, nii et sellega ma olen nõus. ja seega on see järgmise nädala päevakorras, arvestades seda, et Troika äh, raport tuleb tol, äh, sel päeval siis arutelule ja pärast meie äh, komisjoni kohtumist on meil ühtine EKONi eh, kodanike vabaduste komisjoni koosolek, et hääletada teiste osade üle eh, rahapesuvastase direktiivi osas. esimese osa hääletasime läbi eelmisel nädalal, see on kell neliteist kolmkümmend, vabandust, kell kaksteist kolmkümmend, neli kuu kaks saalis, eh, teist aega lihtsalt ei olnud võimalik leida. moment, kohvi. okay, um, now we've got niisiis, ja nüüd äh, kohvi kõige tähtsam punkt päevakorras on lahendatud. aga mul on väga hea meel tervitada siin euroala eesistujat arvamuste vahetuseks äh, äh, rahapoliitilise dialoogi raames me ilmselt räägime üsna mitmest asjast, kuid päevakorras on äh, öeldud, et räägime me siis äh, riikidepõhistest soovitustest, äh, aga annan teile sõna kümneks minutiks sissejuhatuseks ja siis tavapärane küsimuste-vastuste voorud viis minutit iga küsimuse vastuse jaoks. kui te viie minutiga saate ühele poole ainult küsimusega, siis te vastust ei kuule, aga kui te saate kiirelt hakkama, siis saate võib-olla isegi lisaküsimuse küsida. siiski mulle öeldakse praegu, et päevakorra on valesti kirjutatud, me räägime hoopis ähm, makromajanduslikest tasakaalustuse programmidest, äh, vale punkt äh, siis päevakorda pandud ja euroala tegevus aastal kaks tuhat neliteist, mis hõlmab endast ka riigipõhiseid soovitusi, aga igal juhul on teil kümme minutit nüüd sõnaaega härra Tässelblum. suur tänu ähm,, proua esimees, austatud äh, kolleegid äh,, äh meil ka tekkis äh, segadus päevakorraga täpse sisuga ja seega pean nüüd siin improviseerima. mul on väga hea meel äh, tagasi olla teie komisjoni ees kaks tuhat neliteist, minu meelest äh, ilmselt kujuneb kriitiliseks aastaks meie kõigi jaoks, mitte ainult eurovalimiste pärast, vaid ka euroala jaoks on see väga oluline, sellepärast et majandus äh, taastumine on konsolideerumas, nii et äh, mul on väga hea meel, et äh, te olete keskendunud sellele, et milline on olukord täna ja millised on meie prioriteedid. kõigepealt äh, euroala riikide jaoks majandusväljavaated on paranemas, skp tõus viimase ähm, kolme kvartali jooksul kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal taastus positiivsete määradeni ja ja see trend ilmselt jätkub ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal prognoositakse majanduse hoogustumist, nii nagu ka kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. selle taga on osaliselt ähm, see, et euroala eksportide järele vaikselt nõudlus on taastumas ja seda hoogustab ka siseriikliku nõudluse tõus äh, ja see on samuti hakanud mängima oma rolli majanduskasvu taastamisel. nüüd äh, finantseerimistingimused on paranenud ja eelarvete konsolideerumine ja struktuursed reformid peaksid seda nõudlust veelgi toestama. euroala äh, keskmine defitsiit on prognooside kohaselt alla kolme protsendi aastal kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, riigi rahandused eelmisel kuul stabiliseerusid ja Eurostat Mm, nägi äh, pärast kahe tuhande seitsmenda aasta vii-, neljandat kvartalit esimest korda seda, et äh, keskmine riigivõlg võrreldes SKP-ga on langenud. selleks, et äh, tagada eelarvepoliitikate järelevalvet euroalas, kutsusime kokku eelmise aasta novembris erakorralise euroala kohtumise selleks, et kõik liikmesriigid oleksid kaasatud koordinatsiooniprotsessis, nii nagu seda näeb ette kahene seadusandlik pakett. me pidasime põhjaliku arutelu maha eelarve eelnõude osas aastaks kaks tuhat neliteist sellel novembrikuisel kohtumisel ja see vastastikune analüüs komisjoni analüüside kohaselt on üliolulise tähtsusega eelarveprotsessideks Euroopa Liidus selleks, et tagada kasvu- ja stabiilsuspakti meetmetest kinnipidamine. selle protsessiga tuleb tagada see, et äh, see kasvu- ja stabiilsuspakett oleks eelarvete peamine prioriteet, kui nad eelarveid koostavad. loomulikult me pöörasime eriti tähelepanu sellele, et, et eelarved ei oleks äh, reeglitele mittevastavad ja liikmesriigid äh, kinnitasid, et on võetud lisameetmeid nende riskide maandamiseks. nüüd struktuurireformid nende osas öö, äh, olen ma sel-, seisukohal, et äh, loomulikult nendeks läheb kauem aega, aga euroalas on paljudes liikmesriikides palju tööd ära tehtud ja pole kõhklustki selles osas, et meie majandused on muutumas konkurentsivõimelisemaks, tööturud paindlikumaks ja tõkked äh, turult eemaldatakse, meie maksusüsteeme kaasajastatakse, pensionireformid on läbi viidud pea kõikides liikmesriikides struktuurireformid on väga vajalikud selleks, et tagada jätkusuutlik kasv üle terve euroala. ja ma kutsuksin üles võtma ühtsemat lähenemist konkurentsivõime tõstmiseks, koordineeritud ühised reformid võiksid annata, aidata maksimeerida võimalikke öö, äh, piiriüleseid ähm, negatiivseid mõjusid, äh, võiks kasutada samasuguseid meetmeid, nagu me oleme teinud Pangandusliidu puhul, äh, ka teiste sektorite puhul, kas oleks võimalik sellist koordineeritud reformikava läbi viia. selles kontekstis saan ainult korrata oma varasemat üleskutset, et äh, konkurentsivõimet toestavate reformide elluviimisel võib eelarve tähtaegade osas olla paindlikum, kui äh, läbi surutakse teised reformid. aga nüüd ma tahaksin paari sõnaga rääkida nende riikide äh, äh, saavutustest, kes on olnud programmialused riigid ähm, tänu suurele raskele tööle ja nende riikide kodanike suurtele ohvritele on need reformid toomas käegakatsutavaid tulemusi. meie viimasest kohtumisest on äh, möödunud äh, mõnda aega Iirimaa on äh, tulnud tagasi turgudele ja on läbi viinud väga ambitsioonika defitsiidi äh, vähendamise kava riigi võlakirjade positsioonid on samasugused nagu enne kriisi ja majanduskasv taastub väga jõudsalt. Hispaania finantssektori abiprogramm on samuti edukalt lõpule viidud, finantssektori haavatavus on eemaldatud ja üldine olukord Hispaania pangandussektoris on oluliselt paranenud, sealhulgas ka äh, juurdepääsu osas vahenditele läbi on viidud struktuurireformid ja käib eelarve konsolideerimine Need äh, saavutused on viinud positiivse majanduskasvuni ja on äh, taganud turgude usaldusväärsuse Hispaania suhtes. Portugal, nagu te teate, on peaaegu programmi lõppu jõudnud, see programm on äh, ähm, käib täiesti kalendri kohaselt äh, me oleme näinud äh, seda, et Portugal on olnud väga edukas äh, konkurentsivõime tõstmisel ja ekspordist äh, suunatud majanduskasvu taastamisel. E, eelmisel nädalal võttis Portugal veel ühe väga olulise sammu turgudele tagasi tulemise osas, nimelt nad emiteerisid võlakirju, mis olid väga oodatud turul. Kreeka, kuigi tee ees on veel pikk, on saavutused olnud seni juba märkimisväärsed, eelarve olukord on oluliselt paranenud, äh, primaarne ülejääk äh, on ähm, prognoositud aastaks kaks tuhat kolmteist, äh, ametivõimude poolt ootame aprilli lõpus saabuvaid Eurostati andmeid äh, jooksevkonto defitsiit on viimase kolme aasta jooksul elimineeritud ja võla skp suhe peaks hakkama äh, vähenema äh, sellel aastal, kui majanduskasv taastub. ma loodan, et üsna pea saab valmis üldine analüüs äh, Kreeka olukorra kohta, seda niipea, kui äh, kõik eesmärgid on täidetud ja kõige viimased uudised on see, et Troika läheb äh, pühapäeval veel Ateenasse ja nüüd veel Küprose ähm, kohalda-, kohandamisprogramm. Äh, Küprosel on läbi viidud äh, fiskaalstruktuurid, pangandussektori reeskapitaliseerimisprotsess käib hoogsalt ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta fiskaalnäitajad on analüüside kohaselt paremad, kui me ootasime ja on väga hea meel näha seda, et finantssektor on stabiliseerumas. üldiselt on siis äh, hiljutised arengud olnud positiivsed ja nad on äh, kinnitanud seda, et meie strateegia on õige ja et me peaksime selle strateegia juurde jääma, aga on loomulikult äh, palju probleeme veel, olud on väga rasked paljude Euroopa kodanike jaoks näiteks äh, kõrged äh, tööpuuduse määrad äh, on jätkuvalt talumatult tasandil ja me peame suuremaid jõupingutusi tegema. struktuurireformidega ei ole sugugi veel jõudnud lõpule ja üldiselt me peame neid rohkem survestama. kas mul hakkab aeg otsa saama, küsib härra Täiselblum. proua Põls ütleb, et kaks minutit on veel aega härra Tesselbaum jätkab, ülioluline on see, et me tõstaksime oma pikaajalist kasvupotentsiaali Euroopas ja euroalas. minu peamine eesmärk oleks see, et säilitada tuleb Euroopa sotsiaalmudel ja nagu ma ütlesin varem, siin on ruumi suuremaks koordineerituseks. Te ilmselt olete kursis sellega, et pangandusliidu äh, lõpuleviimine on euroala jaoks äh, ülim prioriteet see on ülioluline finantssektori suunas usaldusväärsuse taastamiseks nagu teada, tegeleme praegu või pigem Keskpank tegeleb praegu järelevalvemehhanismi käivitamisega, varade kvaliteedi ülevaatega ja koormustestidega. keskpank on avaldanud detailid metodoloogia kohta, mida nad kasutama hakkavad. meie ambitsiooniks on Ähm, äh, stabiliseerimismehhanismi ähm, otsese rekapitaliseerimise mehhanismi raamdokumendid paika saada tähtajaks, mis lepiti kokku juunis. nagu te teate, stabiilsusmehhanism äh, on nüüd ECOFINis äh, Kreeka kui eesistuja äh, Ähm, pädevuses, aga me kavatseme kompromissi vaimus äh, jätkata neid arutelusid selleks, et läbirääkimised päädiksid äh, piisavalt enne aprillikuist äh, parlamendi täiskogu istungit. sellel nädalal me saavutasime teatud edu, kui kohal oli ühtse kriisilahendusfondi osas ministrite kohtumine, osad teist olid ka kohal seal esmaspäeval äh, väga paljudes lahendamata küsimustes ja jõudsime seisukohtade lähenemiseni ja tehniline töö peab jätkuma selleks, et äh, valmistada ette järgmine ministrite kohtumine märtsikuus. kõik äh, osalejad on kinnitanud seda, et nad püüdlevad kokkuleppe suunas enne märtsi. ma arvan, et ma sellega praegu piirduksin Eh, ja suur tänu teile. suur tänu, et te pidasite kinni ka antud kõneajast eh, ja meie esimene nii-öelda viljakas eh, kolmepoolne kohtumine toimus eile pärast seda otsust, et Kreekal kui eesistujal on teatav paindlikkus läbirääkimistel. kahju on sellest, et neli kolmepoolset kohtumist tagasi samasugust paindlikkust ei olnud lubatud. ma ei tea, kas me oleme päris äh, Äh, nii-öelda ajakavas, selleks et aprilliks asi saaks valmis. me oleme praegu äh, üsna ajakavast maas, aga jään siiski optimistiks. aga esimene küsimus Rahvapartei nimel on Pablo Salba, palun. tänu teile, esimees. ma olen nõus sellega, et Äh, praegu lähevad asjad äh, enam-vähem hästi ja tunneli lõpus paistab valgus. mind äh, paneb muretsema krediidi küsimus. laenusid on endiselt raske saada väga raske on niimoodi majanduse taastamisest rääkida. kas me teeme piisavalt Euroopa tasandil selleks, et, et eriti just Lõuna-Euroopas krediidi äh, ligipääs muutuks lihtsam, lihtsamaks. teiseks, pankade otsene rekapitaliseerimine. ma sooviksin teada, kas võiksite selgitada, kas äh, tingimused on selged? minu meelest äh, toetusreeglid äh, pankadele tegid asjad üsnagi selgeks, kuid mõned nõuavad äh, et rakendatakse Banking Resolution Recovery Directivist. kas Eurogrupp on arutanud, millised tagajärjed sellel võivad olla, aitäh! For... suur tänu teile! siin oli kaks põhilist küsimust, kõigepealt see, mis puudutab nüüd krediiti. siin on kaks võtmeküsimust, et et äh, Euroopas hakkaks äh, laenu saamine lihtsamaks muutuma kogu Euroopas ja kogu äh, ja ka üle piiri. esiteks Pangandusliit, nagu te teate, me teeme selle kallal tööd, alates novembrist peaks olema esimesed tulemused, et veel kord tuge-, veelgi tugevdada oma pankasid. teine võtmeküsimus ma ei tea, võib-olla see ei meeldi teile, äh, see, kuid see on tõsi, see on äh, majanduse taastumine. kui äh, äh, äh, nii-öelda raha hakkab jälle sisse tulema, saavad pangad seda jälle hakata välja laenama. Äh, kuid praegusel hetkel võib loota, et majandus hakkab jälle taastuma ja et pangad saavad hakata raha välja laenama kolmandaks eh, on meil vaja eh, abiliine, eh, mis aitaks kaet-, kaotuste ja muude selliste nähtustega tegeleda. väga palju on algatusi, mis tulevad komisjoni poolt Eh, samuti eh, Euroopa Keskpank teeb koostööd eh, Euroopa Investeerimispangaga krediidiprogrammide loomiseks. samuti sõltub see riikidest endast, et nad kasutaks paremini ära oma võimalusi praegu on erinevaid võimalusi avatud ja selliste instrumentide kasutamine sõltub riikidest endast. väga palju on tööd ära tehtud, kuid abiliinid on olemas. kaks võtmeküsimust on eh, finantsturu killustamise lõpetamine Euroopas ning et krediit hakkaks liikuma ettevõtete suunas, aga et ta hakkaks ka liikuma üle terve Euroopa. ja eh, mis puudutab nüüd selgeid tingimusi, siis äh, Äh, on olemas äh, möödunud juunist pärit kokkulepe äh, ja see oli üsnagi selge, see aitab toetada panku, mis on ise elujõulised, mis on süsteemselt olulised, nii et me ei finantseeri pankasid, millel ei puudub tulevik kui liikmesriigid saavad ise oma pankasid toetada, siis nad peaksid seda tegema, kui ei, eh, siis eh, võiks otsetoetused, eh, otsene rekapitaliseerimine olla võimalik. liikmesriigid saavad endiselt siiski osaleda ja selleks on ka reeglid, kuidas, kuidas see pankade väljaaitamine hakkab välja nägemine nägema. Äh, praegu arutatakse seda, kuidas see hakkab toimima, kui kaugele võib minna. nii et äh, see on üks elemente, mida praegusel hetkel äh, arutatakse, kuid me ei ole, me oleme praegu lõppfaasi jõudmas. nii et märtsis peaks meil olema tulemused. ja siis peaks lõppdetailid kokku lepitama väga paljud tingimused on juba selged, kuid mõningate üle veel arutatakse Eh, ja nüüd eh, need vanemad aktsionärid. vanemad võlakirjade omanikud. kui on näiteks eh, kaheksa protsendi osas kui kaheksaprotsendiline õiguse teisendamine. kohustuste õiguse ja õiguse teisendamine siis äh, võiks ka äh, vanemate äh, ärahoidjate küsimuse arutlusele tulla. suur tänu. tõepoolest, esimesed märgid majanduse taastumisest hakkavad äh, tekkima, kuid nagu Euroopa Keskpank ütleb ja nagu teiegi ütlesite, siis äh, need äh, märgid on üsnagi nõrgad. lisaks tundub mulle, et selle väikese äh, taastumisega, sellest ei piisa selleks, et, et krediidi saamise võimalused, laenu saamise võimalused Euroopas, euroalas paraneksid. Te rääkisite iga-aastasest äh, majanduskasvu raportist. meie hindame kõrgelt teie seisukohti selle kohta, et tuleb läbi viia reforme. Äh, meil, äh, kuid samas näiteks töötus Hispaanias või Kreekas on tohutu kõrge, see on aktsepteerimatu on äh, riike, kus kolmandik aktiivsest elanikkonnast on töötu. nii et äh, tahaksin teada, kas te arvate, et äh, sellises olukorras toimub tegelik majanduse taastumine, mis looks töökohti ja mis aitaks võidelda töötuse vastu. ning te ütlesite, et et äh, valitsused äh, hindavad olukorda, et tekivad äh, primaarsed ülejäägid veel varem, kui seda oodati. ning mina sooviksin teilt küsida. nüüd arvestades neid väiteid, mille on esitanud Eurostat statistika küsimustes, mida oleks võimalik teie arvates ära teha selleks, et majanduse areng Kreekas oleks jätkusuutlik, sest senikaua, kuni usaldus puudub, senikaua, kui ebakindlus on nii suur, on väga raske loota, et äh, olukord paraneks. ma saan aru, et te üritate äh, äh, üritate väita, et üritate teha kõik selleks, et olukord oleks võimalikult stabiilne Eh, kuid eh, te rääkisite siin, eh, et Eurogrupis on ministrite juures arutusel olnud see, kuidas kuidas panku välja aidata, kas see on üks võimalusi, mida võiks arutada? suur küsimus, eside esimene küsimus oli see, kas te olete rahul? ei, ma ei usu, et keegi võiks olla rahul, võttes arvesse, milline majanduskasv praegu on äh, Äh, majanduskasv äh, äh, pisut paraneb, kui rohkem, kui me oleks seda arvata osanud. me ei, ma ei ole rahul ka kõrge töötuse määraga. majanduslikult võis seda ette arvata. ma praegusel hetkel ei ole rahul. ja seega leian, et meil on vaja eh, tugevat programmi järgmistel aastatel, et Euroopa muutuks konkurentsivõimelisemaks. positiivne külg on selles, et potentsiaali on rohkem, eh, kui me arvata oskaksime, kõik need ütlesid, et Euroopal ei ole eh, rohkem potentsiaali kui kasvada pool protsenti või üks protsent aastas, tegelikult on ning majandusanalüüs näitab, et kui toimida õigesti, Eh, siis eh, on majanduskasvu potentsiaal suurem ja ma arvan, et me võiksime teha kõik selleks, et see muut-, osutuks võimalikuks. mis puudutab Kreekat. nagu te teate, on Eurogrupp öelnud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta novembris, et eh, pärast seda, kui primaarne ülejääk on tekkinud, loodetavasti selgub see aprilli Eurostati andmetest ja kui äh, Kreeka on eh, programmi tingimuste, eh, eh, tingimusi täitnud, siis saame edasi vaadata. see otsus langetatakse selle aasta teisel poolel, mis saab Kreeka abiprogrammist edasi? peame vaatama aasta teises pooles, kas uut teine abiprogramm on vajalik ja milline see võiks hakata välja nägema Kreekast äh, tuleb positiivseid signaale, võib-olla pole see üldse vajalik äh, ja see oleks muidugi ainult tervitatav. kuid äh, peame vaatama seda andmete pealt, mis, mille saame pisut hiljem. ja nüüd, mis puudutab alternatiive, te rääkisite pankadest, nüüd panganduspool Kreeka programmis, seda praegusel hetkel rakendatakse ning äh, et tehakse praegu Kreeka pankadele stressiteste, kvaliteediülevaateid. kümme miljardit on selleks eh, veel ette nähtud, et panku eh, rekapitaliseerida ja ootame selle protsessi tulemusi ja hinnanguid Kreeka keskpanga poolt ning selle tulemusena eh, süstitakse raha pankadesse nende rekapitaliseerimiseks ning hiljem EKP e, e, viib neid e, uuesti läbi selle protsessi, korraldab uusi stressiteste aasta lõpus, teame seega täpselt, kaugel me oleme. see peaks aitama Kreekas ka finantseerida uusi ettevõtteid, ettevõtte programme, see on osa meie lähenemisest. mis puudutab tulevikku, siis on Äh, oluline, see ei kehti mitte ainult Kreeka, vaid kogu strateegia kohta. viimaste aastatega oleme keskendunud eelarvele, see on loomulik, et eelarved oleks stabiilsed, et riigid oleks võimelised iseendaga toime tulema, iseennast finantseerima tulevikus. nüüd peame rõhu äh, asetama reformidele, konkurentsivõime parandamisele kõikides riikides, riikides. ei, Kreekaga ei ole võimalik lihtsalt lühidalt vastata aga seal toimub ka väga palju. Alde Silvi. Minister to be with us. aitäh, minister, et siin olete, jätkan nüüd prantsuse keeles. suur tänu, et te siin olete ja et te andsite meile võimaluse ka rääkida teiste ministritega. väga huvitava kogemusega on tegemist ja me oleme seda lähedalt näinud nüüd ja me mõistame ka, millised on mõlema poole kõhklused, kuni tänase päevani ei ole olnud äh, meil olnud võimalik saada põhjalikku juriidilist äh, uuringut, mille järgi Äh, siis oleks selgitatud äh, kaasotsustuse põhimõtteid siin parlamendis. pärast videokonverentsi Bundestagiga tõstatati see küsimus ning äh, Saksamaal tõstatas parlament selle küsimuse ja me ei tea, kas tegemist on siis juriidilise nõudmisega ja sellisel juhul võib selle küsimuse kallal töötada või on tegemist poliitilise nõudmisega, sest väga keeruline on seda parlamendiga läbi viia, nii et ma öö, kiidan teie konstruktiivset rolli, mis te Eurogrupi ruumi raames olete mänginud, kuid nagu meie esimees ütles, siis esimene triloog, kus on esimekordselt tekkinud tunne, et vastaspool on valmis läbi rääkima, leidis aset eile, me oleme kaks kuud lasknud raisku ja see on väga kahju, kaasotsustuse raames ei ole nõukogu see, kes otsustab ja siis äh, parlament lihtsalt kiidab heaks ja teiseks on mul probleem nõukogu ettepaneku usaldatavusega. eile avaldati komisjoni mitteametlik dokument, mis selgitab, et nõukogu otsus ähm, ähm, on vastuvõetav ühe nädala äh, vahetuse jooksul, kuid äh, see kestab nende meelest äh, reedest kolmapäeva keskpäevani. kuidas me saame nii keerulise protseduuri raames teada, kui palju aega meil läheb otsuse vastuvõtmiseks ning asjaolu, et ametivõimud on ühelt poolt äh, kaasatud komisjoni nõukogu ja kriisilahendusnõukogu näol, kuidas me siis saame siin vastutus äh, tagada, kuidas me saame kontrolli tagada, kui me isegi ei tea, kes on need ametivõimud, kes siin vastutavad on äh, kui asi puudutab nii tõsiseid otsuseid nagu pangaanduse institutsioonide sulgemist. aitäh nende küsimuste eest ma ei hakka siin detailidesse laskuma, sellepärast et äh, läbirääkimised on alles käimas äh, ja nagu ma ütlesin, on kriisi lahendusmehhanism Kreeka eesistuja vastutusalas äh, ja valitsusvaheliste vaheline lepe. ma tean, millised on parlamendi vastasseisud siin küsimus oli selles, kas tegemist on poliitilise või juriidilise küsimusega, ma arvan, et tegemist on kindlasti juriidilise küsimusega, mitte ainult äh, Euroopa õiguslikust aspektist lähtuvalt, äh, kuid ka riikide põhiseadustest lähtuvalt. see muudab selle küsimuse väga keerukaks, nii et äh, ausalt öeldes on valitsustevaheline lepe osa kogu kriisilahendusmehhanismi äh, ülesehitusest. Äh, minu ähm, meelest peaks see niimoodi olema, kuid ma tean, et teie olete teisel arvamusel, me peaksime seega tegema ära nii palju kui võimalik äh, nagu te ka ütlesite, et tagada, et nädalavahetus lõpeb pühapäeva õhtuga kell kaheksa näiteks ja et meil on siis otsused langetatud. see oli esimene põhimõte, mida mainis äh, proua Ferreira kui ta osales esmaspäeval valitsusevahelisel konverentsil ning teiseks otsustati, et peab olema tõhus äh, viis võtta vastu otsuseid, mis on seotud kriisi äh, lahendamisega, nii et me peame vaatama koos parlamendiga, kas me saame seda lepet muuta nii tõhusaks ja tulemuslikuks kui võimalik. Äh, ma ei hakka siin detailidesse laskuma, sellepärast et siis hakkame juba siin omavahel läbi rääkima. kuid ma tean, et selle küsimuse puhul on võimalik tõepoolest äh, ka paremaid tulemusi saavutuse, saavutada. aitäh, nüüd läheme roheliste juurde. Vas, palun. aitäh ja äh, tere hommikust, lugupeetud härra Tesselblum. siin on kolm küsimust, äh, millele saab kindlasti viie minuti jooksul vastata. Te rääkisite demokraatlikust kontrollist. kaks aastat tagasi lubati meile, et meil on parlamentaarne kontroll ja tegemist on institutsioonide vahelise leppega parlamendi ja Eurogrupi vahel, kuid viimase kahe aasta jooksul ei ole midagi tehtud, millal siis läbirääkimised käivituvad selleks, et meil oleks põhjalikum demokraatlik kontroll siin. ja eelmisel esmaspäeval äh, koguti kaks miljonit allkirja äh, petitsioonile, mille järgi inimesed ei taha, et veesektorit erastatakse ja kui te vaatate detsembrikuu ülemkogu järeldusi, siis äh, see puudutab äh, vee erastamist, nii et mingisugust sundust ju siin ei ole kuid tundub äh, siiski, et siin just nagu on sundus olemas, kuidas me saame siis äh, muuta selle kodanikualgatuse edukaks, nii et meil ei oleks kohustuslikku veesektori erastamist nagu Kreeka puhul ja me rääkisime ka siin vastuvõetamatult kõrgest töötuse tasemest. ma tahaksin teada, mida te selle all mõtlete, sellepärast et Ecofin ja Eurogrupp arutasid sel nädalal sotsiaalsete näitajate küsimust ja äh, see hõlm siis äh, ähm, oleks kooskõlas nende erakondadega, kes soovivad sotsiaalsemat Euroopat, kuid kui ma lugesin ECOFIN-i järeldusi, siis need näitajad, mida välja pakutakse, siis need lubavad lihtsalt äh, sotsiaalsete arengute laiemat mõistmist. me peame vaatama siin ja kontrollima, kas asjad lõiguvad õiges suunas. mida teie kavatse Eurogrupi presidendina teha selleks, et tagada, et sotsiaalsed näitajad oleksid tunduvalt kohustuslikumad, äh, selle asemel, et siin lihtsalt äh, sõnu loopida. aitäh. vastan inglise keeles. kolm küsimust. kõigepealt äh, demokraatlik vastutus ähm, ESM-i puhul, nagu te teate, tegemist on äh, põhiliselt äh, valitsuste vahelise leppega, sellepärast äh, pöörduvad ministrid parlamentide poole ja nad on, vastutavad nende ees samuti minu eelkäija härra Juncker saatis parlamendile minu teada kirja, öeldes, et Euroopa Parlamenti informeeritakse regulaarselt Euroopa stabiilsusmehhanismi tööst ja me oleme alati valmis seda tegema ning äh, hiljuti saati ka kutse minule ja härra Reglingile, äh, et me tuleksime parlamenti sellest äh, rääkima, kuid kui teil on äh, küsimusi, siis esitage need kohe, selleks ma siin olen, mõnikord on asjad üsna keerukad, kuid ma olen praegu siin kohal ja olen valmis vastama Euroopa stabiilsusmehhanismi puudutavatele küsimustele. teiseks, vee erastamine. sel, nendes järeldustes on kirjas, et et ähm, see on nõutud sellepärast, et see oli Kreeka puhul osa erastamisprogrammist, kuid ähm, mitte keegi ei ole sundinud Kreekat kaasama veeettevõtteid sellesse programmi, kuid erastamise osas tehti suuri jõupingutusi eraettevõtete näol üldise plaani raames, et äh, vähendada riigivõlga, erastamine oli ju üks osa sellest programmist ning need ettevõtted, mis sellesse kaasati, äh, selle otsustas Kreeka ise, neid ei sunnitud selleks Euroopa poolt. Äh, mõned arvavad, et Euroopat võib kõiges süüdistada, aga see ei ole niimoodi. ja kolmandaks, sotsiaalsed näitajad, mis on nende eesmärk see sõnastus, ma olen teiega täiesti nõus, ei kõla väga äh, kauglepüüdlikult. Äh, miks me tahame mõista selle sotsiaalset mõju, mida me teeme, äh, sellepärast et me tahame seda arvesse võtta, kui me otsuseid langetame, makromajanduslikke otsuseid, nii et palun ärge mõistke seda sõnastust valesti, siin on ikkagi põhjus, miks me tahame mõista oma poliitiliste otsuste äh, sotsiaalset mõju, me soovime seda äh, arvesse võtta. mul on viiskümmend sekundit. tulen esi-, esimese küsimuse juurde tagasi, te teate, et et ähm, Hollandi parlamendil ei ole mingisugust äh, vetoõigust, samas kui Saksamaal on, nii et et ESM-i äh, puhul on demokraatlik puudujääk ja Van Rompuy lubas, et parlamentidega konsulteeritakse. see ei tähenda, et te lihtsalt siia tulete mõne kuu tagant. kuidas edendada demokraatlikku kontrolli, mis oleks siis rohkem kui lihtsalt ilusad sõnad? ma ei tea, kas mul on aega vastata sellele küsimusele. minu vastus on, et kui te leiate, et Hollandi parlament laseb näiteks äh, ESM-i programmil lihtsalt äh, läbi minna, siis äh, te eksite, ühtegi teist teemat ei arutata nii tihti ja nii põhjalikult Hollandi parlamendis kui Eurotsooni kavasid, mis hõlmavad ka kõiki programme, kaasa arvatud Euroopa stabiilsusmehhanismi puudutavad, nii et Äh, kuigi enamus ütleb, et minister, me ei oleme, ei ole sellega nõus, siis ähm, nii ka on, tegelikult on tugev kontroll, äh, eriti just Hollandi parlamendis, nagu ka Saksamaa parlamendis ja mujal. see oli äh, väike lisaküsimus, sest teie puhul käivitasime kella hiljem, kuid lähme nüüd kuue juurde, Jörgen uh,. suur tänu, Sharon ja härra Kluut ütleb, et ta jätab, jätkab äh, saksa keeles, mul on kaks küsimust, esimene küsimus, kuulete mind, jah? esimene küsimus äh, puudutab äh, Saksamaa Karlsruhe põhiseadus- küs-, komis-, kohtuotsust äh, rahapoliitiliste otsetehingute kohta, kuidas euroala sellele reageeris ja minu teine küsimus puudutab Kreekat. Teie ja Anna Podimata kinnitasite seda, et esimesed positiivsed sammud on astutud Saksamaal, aga rahandusminister Schäuble käivitas arutelud selle kohta, et Kreeka on pankrotis ja et Kreeka osas tuleb välja kuulutada võlamoratoorium mis teie sellest arvate, mida arvab euroala sellest, kas see arutelu on seal läbi arutatud ja koordineeritud? Anna Podimata juba ütles alguses seda, et äh, selline arutelu euroalas minu meelest ei oleks praegu väga äh, kasulik, mis teie arvate? suur tänu! kõigepealt äh, Karlsruhe põhiseaduskohtu lahend. ma olen jälginud seda lahenduse analüüsi, sellest on palju pikalt räägitud ja ma jään faktide juurde. kogu see asi saadetakse nüüd edasi Euroopa Kohtusse ja peame ootama siis Euroopa Kohtu lahendit ainus, mida ma saan siinkohal selle kohta on öelda, on see, et on väga kahetsusväärne, et praegu räägitakse sellest instrumendist, mis on olnud väga kasulik euroala stabiliseerumise, stabiliseerimiseks, kuigi seda isegi ei ole veel kasutatud, aga et arutelud selle üle jätkuvalt käivad, minu meelest see on kahetsusväärne. aga ootame ära Euroopa Kohtu otsust. see Karlsruhe põhiseaduskohtu vahe Eh, lahendi analüüsi, selle ma jätaksin ekspertidele. nüüd Kreeka. mina ei ole küll kuulnud kedagi, kes ütleks, et Kreeka on pankrotis või et tuleks välja kuulutada moratoorium nende võlale. härra Klute ütleb vahel, et Handelsblati ajalehes suur eh, majandusalaline eh, päevaleht rääkis eile täpselt niimoodi. härra Dijsselbloem äh, no mina omalt poolt ütlen, et Kreeka ei ole pankrotis, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, Kreeka on tulemas välja kriisist, primaarne eelarve ülejääk äh, on saavutatud ja seega ma ei tahaks küll siin kasutada selliseid sõnu. aga eks ma siis äh, loen Handelsblatti äh, eilset, ma tean, mis ajalehega on tegemist, aga eilset numbrit ma polnud veel lugenud Äh, Jürgen Klute, kas te soovite lisaküsimuseks äh, võimalust, härra Klute ütleb, et ei. sellisel juhul läheme edasi ja EFD fraktsioon, Sambo Terho, palun. suur tänu, härra esimees ja tere tulemast meie komisjoni, härra Tässelblum me oleme Kreekast nüüd rääkinud juba kaks korda ja enamus vastuseid, äh, mida ma tahtsin, ma olen ka juba saanud, aga võib-olla laskume siiski natukene rohkem detailidesse üldiselt äh, tundub olevat praegu üldlevinud arvamus, et Kreekal ilmselt läheb veel lisaabi vaja. mis teie isiklik seisukoht on, millistest mahtudest me räägime? kui suur võiks olla see kolmas päästepakett või näeme me jällegi ähm, äh, varade kärpim-, varade väärtuse kärpimist ja siis te ütlesite, et Troika läheb uuesti äh, nüüd nädalavahetusel Kreekasse, mis te ootate sellelt visiidilt? härra Täisselblum, suur tänu. Äh, ma ütlen väga ausalt, et ma ei oska teile vastata, ma ei tea lihtsalt. Teie küsimus äh, puudutab tulevikku tulevikus antavat abi pärast praeguse programmi lõppu. mina keskendun praegu sellele programmile, mis kestab veel selle aasta lõpuni ja selle aja jooksul on veel meil palju probleeme, mis tuleb lahendada. kõigepealt tuleb tagada see, et praegune analüüsifaas päädiks edukalt, loodetavasti see ka märtsis lõpule jõuab ja euroala siis seda analüüsi ka omakorda arutab nüüd küsimus selle kohta, kui palju tulevikus raha läheb vaja, ma ei tea. see sõltub sellest, kui, mida ütleb selle aasta lõpus koostatav võla jätkusuutlikkuse analüüs, millised on kasvuprognoosid majanduses, millised on sealsed arengud ja tuleme siis asja juurde aasta lõpus tagasi aga võla jätkusuutlikkuse küsimus äh, ja selle tagamine, et Kreeka ka pikemas perspektiivis äh, suudaks välja kanda riikliku võlakoorma, on loomulikult määrava tähtsusega. härra Terho. ja Troika lähetus, mida te ootate sellelt äh, visiidilt? ma pean alati olema oma sõnades väga ettevaatlik põhjus, miks äh, selle lähetuse ettevalmistamisega läks nii palju aega, on ilmselt selles, et tõsiseid probleeme on veel palju. ma saan aru, äh, millised on sotsiaalse, majandusliku ja poliitilise olukorra raskused Ateenas praegu, aga äh, samas me peame astuma samme edasi selleks, et Kreeka majandus ja riigi rahandus saaks järjekordselt tagasi jätkusuutlikkusele alusele edusamme on tehtud, pühapäeval või esmaspäeval arutelud jätkuvad ainus selge sõnum, mida saan praegu edastada, on see, et tuleb astuda väga selgeid äh, edusamme, enne kui Troika pöördub tagasi euroala ette, sest muidu meil ei ole põhjust asjaga jätkata. suur tänu, Corin Wortmann-Kool Rahvapartei nimel järgmisena. suur tänu, härra äh, härra euroala eesistuja. ma tahaksin tänada teid äh, abi eest, mis te andsite ühtse kriisilahenduse mehhanismi lahendamise osas. Kreekal eesistujana on nüüd mandaat äh, selleks, et otsida poliitilistele probleemidele lahendusi. aga selle kolmepoolse kohtumise raames, kui me jätkame nii, nagu me tegutsesime praegu, siis me eriti midagi ei saavuta. Te küll rääkisite siin väga diplomaatiliselt ilusti sellest, et liikumisruumi oleks rohkem vaja, aga räägime siis asjadest ikkagi õigete sõnadega, me tahame seda, et parlament ähm, oleks kaasatud otsustusse kriisi lahendamise korra osas. kas te kavatsete leida mingisuguse lahenduse järgnevatel nädalatel ja teete jõupingutusi, sest et see on oluline, et teie valitsustevaheline leping saaks heakskiidu, sellega on probleeme. teiseks äh, see kriisilahenduse amet peab äh, suutma algusest peale oma tööd teha korralikult, selleks on vaja vahendeid taoliste vahendite koondamine võtab aastaid, aga nüüd räägitakse laenuvahendist, äh, Euroopa finantsstabiilsusmehhanismist, kas see oleks võimalik, et äh, lo-, äh, kasutatakse ühenduse fondi, kas te olete valmis kaaluma seda lahendusena ja kolmas küsimus, ma tean, et viieks minutiks on neid küsimusi nüüd rohkem kui küll, aga te olete euroala äh, eesistujana näidanud üles väga selged liidrirollid, ütlesite, et majanduse haldamise kavad peavad saama toestamist, meil on nüüd see kuuikpakett, kahene pakett ja nii edasi, mida te sellele siis veel lisataksite? sellepärast, et äh, majandushaldus, eriti makromajandushaldus on väga suur, suures osas just nimelt Euroopa tasandi poliitika. suur tänu, äh, ütleb härra Tässelblum kui ma räägin sellest, et äh, Äh, meil on paranemisruumi, siis see ei ole lihtsalt äh, diplomaatiline keelekasutus, ma tõesti arvan, et otsuse langetusprotsessi puhul on meil ikka väga palju ruumi liikumiseks veel. ja paranemiseks, vabandust. ma ei tea, kas te olete huvitatud ikka sellest, mida mina isiklikult arvan, teid võib-olla huvitab see, mida ECOFIN või euroala või, või äh, ikkagi organid, mida ma esindan, arvavad. praegu on selleks veel väga liiga vara oma seisukohta avardada. ECOFIN-i arutelud olid avalikud, ma olen veendunud, et te jälgisite neid, esitati üsna mitu ettepanekut äh, mitme ministri poolt selle kohta, kuidas kõike parandada ja nüüd me peame siis hakkama keskenduma sellele, kuidas oleks võimalik ja kus leida toetust ka ECOFINis nii et selle asjaga me tegeleme kindlasti edasi. mis nüüd puudutab laenuvahendit, see on üks nendest asjadest, mis oli arutelul Ecofinis mina Hollandi ministri toolil äh, toetasin seda ettepanekut, ma tean, et äh, parlament on äh, väga kriitiline selles osas, et fond jaotatakse jagudeks või osadeks aga kui meil oleksid sellised osad, siis see tähendaks seda, et liikmesriigid vastutaksid ka selle eest, et nad selle laenuvahendi osas tagatised annaksid. tuleb teha ära veel suur tehniline osa selle ettepaneku puhul, aga see laenuvahend võiks olla üks võimalik lahendusvariant ja nüüd veel majandushalduskavad. esmaspäeval ma tahtsin öelda seda, et nende vahendite põhjal, mis meil on käibel praegu, näiteks need väga edukad vahendid eelarve poolel äh, võiksid olla kasulikud ja nende äh, võimendus võiks olla kasulik majandusreformide läbisurumiseks. ja ma toetaksin ka teatavat koordineeritust sellel tasandil. näiteks praegu kõik viivad läbi pensionireforme, aga teevad seda suhteliselt individuaalselt äh, aga samas oleks äh, suur kasu sellest, kui me teeksime neid asju võib-olla paralleelselt ja, ja astuksime ühte sammu kõik. selleks on erinevaid võimalusi. Äh, ma arvan, et äh, näiteks üks variant võiks olla see mudel, mida me oleme kasutanud Pangandusliidu puhul, miks mitte seda kanda üle ka teistesse majandussektoris, sektoritesse ma üritan läheneda asjale väga praktiliselt. minu meelest need vahendid, mis meil on vastu võetud, äh, annavad meile teatava võimaluse kasutada neid ka teistes äh, valdkondades, näiteks koostöö tagamiseks struktuurireformide valdkonnas, sellepärast et äh, võimendus võiks olla väga suur ja kasu majanduse kasv, majanduskasvule võiks samuti olla tuntav. suur tänu! Ehm, pean natukene ümber mängima kõnelejate nimekirja, sellepärast et Otmarit pole saalis eh, ja Diego Feio saab järgmisena sõna seega. suur tänu, Sharon. Eh, härra Feio ütleb, et ta jätkab emakeeles, eh, portugali keeles. proua esimees, ma alustaksin sellest, et ehm, härra äh, Tesselblum äh, avaldan teile tunnustust tere tulemast meie komisjoni. minu küsimused on see, et mida te arvate sellest, eh, kuidas Troika süsteem kui selline üldse tegutseb. Euroopa peab eh, pakiliselt vastama erinevatele sündmustele seoses Troika tegutsemisega, aga mis on teie üldine analüüs selle kohta, kuidas Troika mudel kui selline töötab? ja minu teine küsimus teile on see, et kas te olete nõus äh, nende seisukohtadega, kus parlament on muret väljendanud äh, selles osas, et äh, meil on vaja ikkagi tõeliselt euroopalikku lahendust, et tulevikus me ei peaks enam toetuma Rahvusvahelisele Valuutafondile nii et millised on teie tulevikuprognoosid selles osas? kas Euroopa äh, võiks tulevikus äh, saada reageerida ainult läbi Euroopa institutsioonide? suur tänu. suur tänu. Troika loomulikult öö, äh, olen ma äraootaval seisukohal parlamendi lõppanalüüsi osas öö, äh, ja nagu ma aru saan, te hääletate märtsikuus öö, äh, selle raporti osas. troika lähenemine laiemalt öö, kogu selle kriisiperioodi jooksul öö, tuletus öö, sellest, et meil oli väga terav kriis öö, riiklikes süsteemides ja et riikidel ei olnud enam võlakirjaturgudele juurdepääsu ja seega keskenduti kõigepealt äh, stabiliseerimisprotsessile ja troika äh, mängis selles väga suurt rolli ja seda alati niimoodi, et nad vastutasid ja olid vastutuskohustuslikud euroala ees ma suhtuksin väga kriitiliselt äh, sellesse, kui öeldakse, kui öeldaks, et Troika on põhjustanud äh, majanduslikke raskusi programmialustes riikides. Need raskused riikides tekkisid äh, sammudest, mis asuti euroala riikides enne kriisi. ja teiseks, need programmid kujundati välja euroalas ja sugugi mitte Troika poolt loomulikult äh, programmi äh, käigus olles äh, arutelud toimisid Troika ja euroala vahel ja mul on väga hea meel, et see nii oli, selleks et vormida neid programme natukene täpsemateks, aga see, ta on kogu aeg tehtud euroala juhtimise ja, ja all ja toetusel niimoodi ma suutun siis sellesse protsessi laiemalt, olen valmis vastama lisaküsimustele, kui teil on. aga nüüd tulevikuks äh, ei ole praegu veel euroalas välja kujunenud kindlat seisukohta selle kohta, et äh, tulevikus peaksid olema kaasatud ainult Euroopa institutsioonid, et see oleks tulevikus võimalik. aga tegelikult ma peaksin siinkohal äh, avaldama tänu äh, rahvusvahelisele valuutale fondile, et nad on aidanud meid terve kriisi jooksul mitte ainult rahaliste vahenditega, vaid ka oma teadmistega, ma ei suhtu sugugi kriitiliselt äh, IMF-i ähm, ma ei tea, kas nende roll tulevikus äh, saab olema sama või ei, arutelud praegu käivad selles osas euroalas tundub, et me ei suuda äh, siin nimekirja lugeda ja kellal silma peal pidada ühel ajal. aga nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel Liam Nagnok, kes on äh, Troika raporti üks äh, raportööridest. suur tänu, Sharon. Te annate mulle sõna siin väga suure sissejuhatusega. nüüd, mis puudutab Troikat me oleme näinud palju eriarvamusi selles osas, kuidas Troika on tegutsenud ja ka Troika sees on olnud äh, erimeelsusi. Äh, ja kui te nüüd siin ütlete, et kõike tehakse euroala egiidi all, siis äh, on veelgi olulisem see, mida me tahtsime teilt nõuda, nimelt et et te annaksite ülevaate Troika tegevuse kohta majanduskomisjoni ees. nüüd te olete täna siin, ma kasutan seda võimalust ära Äh, asjade kohta, mida me oleme näinud mitmete oma reiside jooksul, kõigepealt Küpros, kas te võiksite meile täpselt öelda, kes euroalas oli see, kes tegi ettepaneku hakata maksustama väikehoiustajaid, kellel on siis vähem hoiuseid kui sada tuhat eurot? Äh, rahvusparlament äh, Küprosel küll võttis selle otsuse vastu, aga keegi euroalas pidi ju selle ettepaneku tegema ja äh, ühenduse õigustiku äh, alusel meil on väga kahetsusväärne, et volinik äh, ei lähtunud ühenduse õigusest. nüüd Iirimaa, te rääkisite Iirimaal, me käisime ka Iirimaal, me kohtusime härra Nunnaniga, nende rahandusministriga ja härra Nunnan tegi ettepaneku, härra Nunnan tegi ettepaneku viia osa Iiri äh, võlast äh, stabiilsusmehhanismi alla ja selleks, et äh, tagasiulatavalt panganduskriis lahendada ja teie naaber proua Põuls tegi ettepaneku võtta osa eelarve defitsiidist, mis läheb siis laenude tagasimaksmisele selleks, et ümber kalkuleerida eelarve defitsiit kas te võiksite meile öelda, et euroalas peetakse täna selliseid arutelusid, peaasjalikult siis Iiri valitsusega ja milline on äh, lahendus Iirimaa jaoks äh, selleks, et äh, pankade võlakoormat vähendada, sellepärast et see kantakse üle hoiustajatele, see koormab hoiustajaid, sellepärast et päästemehhanismi tollal ei olnud ja viimane küsimus Kreeka kohta Te ei vastanud täpselt minu kolleegidele, eriti härra Klute küsimusele. loomulikult äh, Kreeka saavutab primaarse eelarve ülejäägi, ta teeb tohutuid jõupingutusi äh, selle nimel ja sellel aastal taastub majanduskasv, aga sellegipoolest äh, proua Lagarde ütles Financial Timesis ja see on siis äh, valuutafondi seisukoht, et Kreeka võlg pikaajalisel tasandil, kui ta jääb kõrgemale kui sada kakskümmend protsenti SKP-st, ei ole enam jätkusuutlik ja praegu ta on äh, sada kuuskümmend viis protsenti, sada seitsekümmend viis protsenti. ja kogu aeg on nõutud seda, et Kreeka võlg restruktureeritakse. kas täna on euroalal selliseid arutelusid? Äh, meile kinnitati, et on arutelusid ähm, äh, selles osas, et võib-olla pikendatakse võlakirjade tähtaega ja intressimäärade osas on ka liikumisruum võimalik, kui Kreeka läbib reformid, kas see on, kas sellest on räägitud äh, euroalas ja sellega ma lõpetan. Need küsimused olid nüüd pikad ja vastusteks on vähe aega kõigepealt te ütlesite selle kohta, et ma ei ole tulnud parlamendi ette selleks, et rääkida troikast. see Küprose kohane küsimus, selle, see küsiti ära eelmine kord või üle-eelmine kord, kui ma siin komisjoni ees olin, kes eh, tegi otsuse rahad eh, võtta välja, seda küsis vist ära Eichhut eh, tollal või keegi teine. ja ma vastan samamoodi, nagu ma vastasin sel päeval ma, mul ei ole õigust äh, öelda seda, kes ütles mida, mis kohtumisel ja see polegi oluline. Äh, sellel esimesel kohtumisel võetud äh, la-, lahendus ei kandnud vilja, seda kritiseeriti mingil põhjusel ja siis langetati väga kiiresti järgmine otsus, mis oli samuti Küprosele ja Küprose pankadele äh, koormav, kuid äh, minu meelest mina peaksin siin seda tulemust kaitsma ja ma ei kavatse protsessi detailidesse laskuda ega ei kavatse öelda, kes ütles mida, millal. aga seda ma ütlesin ka juba mõnda aega tagasi. nüüd Iirimaa. Teil on täiesti õigus. Äh, jah äh, panganduskriisist tuleneva võla koorem on raske kui meil oleks olnud äh, paigas äh, korralikud kohustuste ja nõudeõiguse teisendamise vahendid, kui neid oleksid, oleks rakendatud, oleks olukord iirlaste jaoks täna teine. nüüd see, et tagasiulatavalt kasutatakse äh, ESM-i alt rekapitaliseerimist, see on üks variant, millest on räägitud Ehm, kui me rääkisime üldiselt äh, sellest otsesest rekapitaliseerimise vahendist, äh, siis äh, juunis, kui me nendest asjadest rääkisime, siis me jätsime avatuks selle võimaluse, et kas saab või ei saa tagasiulatuvalt stabiilsusmehhanismi vahendeid kasutada. ma ei tea, kas ähm, see oleks mõistlik ja kas seda kunagi üldse käivitatakse, aga juunis kokku lepitud äh, Äh, otsuse puhul jäetakse see tagasiulatuv rekapitaliseerimisvahendite kasutamine ESM-ist lahtiseks. nüüd äh, Kreeka pikaajaline, äh, pikaajaliselt laenu jätkusuutlikkus. kaks tuhat kaksteist detsembris me rääkisime läbi praeguse abiprogrammi, me tegime omapoolsed kalkulatsioonid IMF-iga laenu jätkusuutlikkuse kohta ja eesmärgiks seadsime aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks, sada kakskümmend neli protsenti, see oli ka val-, ähm, ja IMF-i prognoosides sees, äh, lühemas perspektiivis loomulikult äh, see võlasuhe on kõrgemal, aga me üritame siis aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks jõuda saja kahekümne nelja protsendini. vaatame asja uuesti üle aasta lõpus, äh, teeme uued kalkulatsioonid võla jätkusuutlikkuse kohta ja vaatame, millised on need ähm, tingimused, milles me leppisime kokku aasta kaks tuhat kaksteist lõpus ja oleme valmis neid siis üle vaatama ja oleme aasta lõpus valmis kindlasti ka Kreekat tulevikus aitama nende teel aga praegu ma ei suuda äh, küll öelda, et kas see eesmärk, mille osas me leppisime kokku kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus IMF-i ja teiste partneritega, on veel saavutatav me tuleme asja juurde tagasi aasta lõpus ja kalkuleerime ümber jätkusuutlikkuse prognoosid. suur tänu ja nüüd äh, järgmine kaasraportöör Troika raporti osas, aga ma ei tea, kas ta sellest räägib, aga Otmar Kaaras, palun. suur tänu. härra Tesselblom, mulle meeldiks äh, öelda järgmist te kindlasti täheldate, et meil on endiselt äh, probleeme sellega, äh, kui on, kui on tegu institutsioonidega, äh, mis ei ole ainult Euroopa omad. kas ei oleks palju lihtsam öelda, et kõik institutsioonid, kõik valitsusvahelised institutsioonid, kõik te valitsustevahelised tegevused, mis on seotud projektidega äh, või ähm, eesmärkidega, mis äh, toimivad Euroopa tähe all, need peaks olema kõik osa Euroopa agiist. Äh, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism. siin on öeldud, et äh, see võiks toimida, võttes aluseks Euroopa õiguse. meie leiame, et Troika peaks samuti võtma oma tegevuse aluseks Euroopa õiguse Äh, see peaks olema äh, seos, äh, seos kontrolli läbipaistvu see ja muu sellisega. ning siin on räägitud ka äh, Tobini maksust. me tegime juunis parlamendis ettepaneku. on välja arvutatud, et et äh, kaotu, kaotsi läheb seitsekümmend viis miljardit eurot, sellepärast et äh, finantsülekandeid, rahaülekandeid ei maksustata. sellega saaks näiteks vähendada töötust, kas te kavatsete kuidagi äh, ellu viia kogu see, kõige selle, mis resolutsioonis on välja pakutud? Te rääkisite kõikidest valitsusvahelistest äh, projektidest äh, ja institutsioonidest, mis praegusel hetkel toimuva, toimivad vabatahtlikkuse alusel, võttes aluseks ühenduse meetodi. see ei ole äh, võimalik praegusel hetkel võta, tegutseme meie valitsustevahelisel tasandil ning oleme ministritena vastutavad oma rahvusparlamentide ees nagu te teate, kaks korda aastas vähemalt äh, külastan ma teie komisjoni, kuid see loomulikult ei ole sama, mis äh, ühenduse meetod äh, me, mina pean tegutsema nii, nagu seda on ette nähtud, jah, loomulikult Euroopa Liit on üsnagi hübriidse iseloomuga, kuid Eurogrupi esimehena pole mul siiski vabadust hakata erinevaid meetodeid kasutama, see poleks minu meelest õige ja e, mis e, e, puudutab finantstehingumaksu, siis praegusel hetkel võime loota üheteistkümne liikmesriigi koostöö peale, kes omavahel soovivad kokku leppida finants ülekandemaksu kehtestada, mina ei ole osa sellest, sest ma olen Hollandi minister, kuid kui nad äh, jõuavad kokkuleppele, siis nad ECOFINis panevad selle kindlasti programmi, praegusel hetkel seda veel ei ole programmis, nii et ootame endiselt äh, tulemusi. nii palju ma tean, see, ma tean, et sellest pole teie, see pole teie jaoks piisav, kuid äh, Eurogrupi esindajana, esimehena ja samuti ka Hollandi ministrina ei ole äh, ma selle asjaga seotud Te rääkisite siin miljarditest, äh, mis lähevad kaduma sellepärast, et äh, et äh, meil ei ole seda maksu, kuid seda ei, see ei ole tõsi, see maja, see raha ei lähe kaduma, vaid ta suunatakse otseselt ra-, ra, majandusse. me saame seda kasutada muude poliitikate elluviimisel. ootame, mis tulemus sellel tegevusel on, ootame koostööd, mul ei ole praegu võimalik äh, Äh, midagi muud öelda, sest mina, nagu ma ütlesin, selles äh, grupis ei osale. suur tänu, järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Antolin Sanchez-Perseu. suur tänu teile äh, üldiseme iseloomuga küsimus. kõigepealt meil on siin komisjoni kolmesemestriline programm, meil on OECD programm ning kaks raportit milles eh, on, komisjon ütleb, et majanduskasv on üks protsent, eh, mis on väiksem kui kriisieelsetel aastatel, eh, kus Euroopa kas-, majandus kasvas kõige vähem kogu maailmas ning et et majanduse taastumine on kolmandiku sellest, mis toimub Ameerika Ühendriikides, samuti mm, võib sama öelda palkade ja hindade kohta praegusel hetkel äh, oleme tegelenud, äh, tegelenud äh, kõige muuga peale hindade. kuid näiteks USA-s Föderaalreservi president on rääkinud sellest, kuidas, ähm, kuidas hinnad on otseselt seotud tööhõivega sest äh, kuidas, millal kavatsete te tõepoolest arvesse võtta, et oleme raskes olukorras, et me ei saa jätkata samas vaimus kui äh, enne, praegu kriis on äärmiselt karm. teiseks, sooviksin teada Kreeka puhul. Äh, Kreekal oli väga palju probleeme, et oli nii-öelda läbi külmunud, kui läbi külmunud inimest ei tohi külmkappi toppida Äh, selles ole, olete ju teie ka vastutavad. Te rääkisite Marshalli äh, plaanist, kuid kas te kavatsete lõpuks tunnistada oma vastutust selles, milles, mis Kreekas toimub? nüüd abiprogrammide järel toimuv Hispaania ja Iirimaa on äh, nii-öelda programmi järgsel perioodil nüüd ähm, milliseid järelevalveprogramme on teil abiprogrammide lõppemisel ette nähtud? ja eh, kõige olulisem küsimus praegusel hetkel, kas olemas mingisugust programmi, mis stabiliseerida euroala? Eh, kas eh, teeks, kavatsete teha midagi selleks, et see mehhanism, juhul kui see kasutusele tuleb, oleks tõeline lihtsalt Euroopa mehhanism? suur tänu. mis puudutab majanduskasvu siis jah, teil on õigus, me ei saa aktsepteerida äh, struktuurilist, äh, struktuuriliselt madalat majanduskasvu Euroopas. see ei võimalda meil äh, töötusprobleemiga tegeleda sellises tempos, nagu me sooviks. see ei lase meil ka riigivõla probleemidega tegeleda. nii, nagu me seda tahaks teha meil peab olema ambitsiooni kõrgemate majanduskasvu, kõrgema majandus, suurema majanduskasvu suunas liikuda, peame keskenduda, keskenduma kriisilahendusmehhanismile, peame oma eelarved korda saama, peame keskenduma eelkõige majanduskasvule, mida teha selleks, et majanduskasvu tugevdada. tegelikult on praegu väga äh, suur potentsiaal, me ei pea aktsepteerima madalamaid, eh, madalat majanduskasvu taset. me peame lihtsalt majandused ümber struktureerima ja eh, selleks on eh, tingimused erinevad erinevates riikides. peab vaatama, mida peab iga riik konkreetselt tegema selleks, et struktuurilise tasakaalutusega tegeleda. Te rääkisite paljudest riikidest, eriti Lõuna-Euroopas, kus kus äh, palgad on langenud, äh, kuid hinnad ei ole ja see näitab, et tooteturud ei toimi, sest äh, kui tootekulud langevad, peaks aitama ka hinnad alla tuua. ja kui seda ei toimi, toimu, siis see tähendab seda, et turud ei toimi. nii et äh, liikumisruumi on väga palju. peame olema väga täpsed äh, oma riigipõhises analüüsis vaadates, kus on arenguruumi, mida oleks võimalik ära teha. praegusel hetkel on, tegelevad sellega põhiliselt eh, riikide, liikmesriikide valitsused ja eh, kui on võimalik, siis võib muidugi komisjon sekkuda ja öelda, et tuleb rohkem ära teha. esmaspäeval eh, oma kõnes ma seda ütlesin miks eh, ei võiks me eh, tegutseda eh, edasi minnes, mitte lihtsalt hiljem reageerides. probleeme on paljudes riikides pensionieaga, tööturu paindlikkusega, tooteturgude avamisega. miks me ei võiks koos tegutseda selleks, et maailma suuremat majanduskasvu saavutada? soovin öelda, et potentsiaal on suur ning me ei tohi lihtsalt aktsepteerida madalat majanduskasvu mul ei ole aega kahele teisele küsimusele vastata. jah, kahjuks me peame nüüd äh, edasi liikuma. Äh, rahvapartei äh, nimel saab sõna Herbert Dorfmann. ma nägin sind hetk tagasi, jah, sa oled seal. suur tänu teile. suur tänu rääkigem nüüd euroala eh, tasakaalutusprobleemist. üks põhjustest, eh, miks eh, selline tasakaalustamatus tekib, on erinevate, on erinevad intressimäärad erinevates liikmesriikides eraisikute jaoks ja ka VKE-de jaoks pangad saavad pöörduda rahvusvahelise turu poole, kuid VKE-d ja eraisikud eh, on väga suurtes raskustes, väga raske on saada eh, krediiti eh, näiteks teisel pool piiri, seda juhtub näiteks minu valijatega, seal viiekümne kilomeetri kaugusel on intressimäärad poole madalamad kui meil ja eh, ei saa VKE-d ega eraisikud eh, sellistest intressi, madalamatest intressimääradest kuidagi kasu. ning eh, peale selle veel eh, maksustatakse aina rohkem viimastel kuudel. seda probleemi lahendada ei tohiks olla eh, nii keeruline, meil peaks olema tõeline siseturg eh, teenuste juures. eriti puudutab see finantsteenuseid kui saavutaksime tõeliselt toimiva ühisturu, siis äh, äh, suudaksime ka tasakaalustamatuse probleemiga äh, hakkama saama. jah, tõepoolest turgude killustamine endiselt toimub ja probleem on täiesti selge. ühtse krediidituru loomine võiks äh, olla pangandusliidu joomise äh, tagajärg. siin on ka selliseid teistsuguseid efekte, tagajärgi, näiteks äh, erinevate intressimäärade ühtlustamine või näiteks või näiteks laenu lävendi loomine iga teatud tüüpi panga jaoks. me peame lihtsalt äh, üritama kuidagi eh, eh, finantsturu killustamist eh, vähendada. see on pangandusliidu loomise eesmärk, see on põhipõhjus, miks me sellega tegeleme. meil on vaja stabiilset, tugevat finantssektorit kogu Euroopas. soovite midagi juurde küsida? väga lühidalt. jah ma saan aru, et äh, sellised erinevused on olemas intressimäärade juures ja sõltub ka liikmesriikide erinevast olukorrast, kuid mina näiteks äh, olen itaallane ja elan äh, kõigest Austria piirist mõne kilomeetri kaugusel ning mina sooviksin öelda, et meie ettevõtted võiks minna Austriasse ja saada seal madalamad intressimäärasid äh, Eh, näiteks eh, hüpoteeklaenu puhul, kuid praegusel olukorras pole see võimalik. nii et eh, meil oleks vaja tegelikult toimivat siseturgu, mis tähendaks loomulikult ka suuremat pädevust liikmesriikide pankadele, jah, tõepoolest, pangandusliidu eesmärk on loomulikult välja töötada ühtsed reeglid mis võtab väga kaua aega, sest äh, praegusel hetkel on väga palju erinevaid reegleid, äh, äh, mille aluseks on liikmesriikide seadused. kuid tasapisi me kohtu koostame ühtsed reeglid ja see peaks sellised piiriülesed erinevused ära kaotama. ma arvan, et see on kõik. suur tänu <coughs> me ei, äh, ei oleks pidanud kella käivitama uuesti, aga meile meeldib siin kangesti nuppudele vajutada. Leonardo, palun. Äh, inglise keeles, et kiiremini teha. Äh, räägitakse majanduse taastumisest euroalal ja räägitakse ka sellest, et tuleb tasakaalustada Euroopa majandus. kas te ei arva, et meil oleks vaja Äh, märkimisväärselt äh, äh, suuremat primaarset ülejääki Põhja-Euroopa riikides. milliseid vahendeid oleks meil võimalik kasutada selleks, et sellise eesmärgini muidugi oleks vaja suurendada nõudlust kogu Euroopas ja ja kui nüüd vaadata palkasid Saksamaal, äh, Saksamaal äh, palgad kasvavad ju viimased aastad, ilmselt toimub see varsti ka Hollandis mõningates sektoris, kui majanduskasv äh, taaskäivitub, meie, meil on majanduse taastumiseks üsna kaua aega läinud, majanduskasv on olnud null juba mitu aastat. nii et nõudlus tuleb tagasi Euroopas, mitte ainult Põhja-Euroopas. ma ei arva, et me peaksime pidama Euroopat äh, äh, äh, Te ütlete siin, et, et lõunas on majanduskasv ainult võimalik siis, kui põhjas majanduskasv takerdub, see pole sugugi tõsi, Saksamaa põhimõtteliselt teeb meie kõigi jaoks äh, raha juurde Aasias. ettevõtted üle terve Euroopa eh, töötavad eh, Euroopa, Saksa, eh, Saksa autotööstuse jaoks, ehitades autoosi. nii et jätkame samas vaimus. tootkem, tegutsegem, tootkem, tehkem raha juurde, eksportigem maailmaturule, see on meie jaoks parim võimalus aga meil on ju tugev Euroopa. ma ei, ei tea äh, äh,, äh, ei ole diplomaatiline vist vastata sellele, kas eurot tuleks devalveerida või mitte. viimane küsimus Aldele äh, Theodor Siklakis suur tänu, räägin kreeka keeles. suur tänu. rääkisite majanduskasvust, pean ütlema, et see, mida te ütlesite, mulle küll meeldis. kuid äh, samas äh, olukord on ikkagi erinev erinevates riikides. kui me räägime näiteks äh, teenuste turust, siis äh, on väga raske neil areneda, sest intressimäärad on tohutult kõrged. umbes äh, kolm miljonit kodanikku ei äh, saa korralikult makse maksta, ei suuda elektriarvet tasuda inimesed eh, ei saa isegi oma, oma, oma eh, sotsiaalmaksu makstud ja ettevõtted on tohutult eh, võlgades, me elame vist erinevas maailmas. mina tahaksin teada, kuidas need ettevõtted, kuidas need erainimesed, kes on, eraisikud, kes on nii sügavalt võlgades, suudavad äh, kriisist välja rabeleda, sest äh, palgad on ju sama suured, sama kõrged kui mitu aastat tagasi, kuidas äh, olukorda parandada, kui eksport ei kasva? eksport ei ole kasvanud viimastel aastatel, meil on primaarne ülejääk olemas, kuid kuidas peaks see kuidagi kajastuma positiivselt ettevõtete ja elaisikute elus? Äh, mis äh, Kreekas peab toimima hakkama nii erasektor kui äh, avalik sektor. maja, ei ole võimalik, et majandus toimib, kui ei ole toimivat õiglast maksusüsteemi, milles kõik osalevad. on võimatu, et erasektor toimiks ja majandus toimiks, kui arveid ei maksta. Need on põhimõttelised küsimused Need äh, on äh, osa programmist maksusüsteemiga tegeleda, mida teha siis, kui äh, makse ei, ei maksta, kui arveid ei tasuta. majandus toimib ju usalduse alusel see tähendab seda, et makstakse makse, makstakse arveid. Need on institutsionaalsed küsimused, millega tuleb kuidagi, mis tuleb lahendada. Need on elementaarsene osa abiprogrammidest, kui selles osas äh, asi ei parane, mulle tundub, et paraneb, näiteks äh, praegu maksusüsteemi osas tehakse väga palju ära, et ta hakkaks toimima. senikaua, kui seda ei lahendata, majandus äh, ei kasva erainvesteering on, äh, erainvestorite jaoks on väga oluline, et kui nad investeerivad Kreekas, et nad teavad, milliseid makse on oodata, et arveid makstakse ära valitsuse poolt, ettevõtete poolt ja eraisikute poolt. aga neil ei ole raha, et arveid maksta. küsimus pole maksudest kõrvalehiilimises, küsimus on selles, et äh, neil pole raha, et arveid maksta ning tegelikult on küsimus selles, miks eksport ei kasva selles on tegelikult küsimus, kuidas äh, on võimalik äh, majanduskasvu kuidagi äh, koordineerida, kui e, eksport ei kasva, tegelikult praegusel hetkel näitavad andmed, et majanduskasv, majandus kasvab, eksport kasvab, nii et ma oleksin optimistlikum kui teie kuid äh, äh, ma-, äh, maksuküsimus ja maksudest kõrvalehiilimise küsimus on siiski tõsine, te võite öelda, et et rahval pole raha, et makse maksta, see võib tõesti olla tõsi mõningate mõni osa raha koht, osa rahva kohta, kuid tam-, samas teistel on võimalus seda teha, nad ei tee seda. see on äärmiselt tõsine küsimus kogu Eh, majanduse jaoks, kui soovime, et majandus eh, struktuuriliselt eh, efektiivselt toimiks, peab olema toimiv efektiivne maksusüsteem. ning sellega seoses me soovime seda süsteemi tugevdada. suur tänu teile, suur tänu selle eest, et tulite meiega siia mõtteid vahetama ja nüüd jätkame mõne minuti pärast äh, hääletame, ma tean, et meil on hääletusnimekirjad vaja kokku saada nii et kui formaalsustega ühele poole saame, siis äh, hääletame. members could uh, take kui te saaksite oma kohtadele minna, siis äh, saame katsetada kõigepealt äh, hääletamist. Äh, olen hääletuse avanud, nii et vaatame, kas hääletuskaardid töötavad. palun vajutage nuppudele. kas kellelgi on hääletuskaart maha jäänud? andku endast teada. So we've got 35 kolmkümmend viis äh, hääletusmasinat on sisse lülitatud, kolmkümmend neli inimest on nuppudele vajutanud, äh, ma näen, et kõik äh, nupud töötavad, kakskümmend üheksa on rõõmsad, kuus ei tea. nii et et äh, alustame hääletusega. esimene hääletus on Diego Feiu raport. nii et esimene muudatusettepanek. kakssada viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss A poolt vabandust, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nüüd läheme äh, muudatusettepaneku kakssada kaheksakümmend kolm juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, era-, äh, inimesed ei suuda enam järge pidada, kas ma pean äh, aeglasemalt tegema kakssada kaheksakümmend üheksa poolt. vastu. vabandust, kuid äh, sotsialistid äh, näitavad, et nad on poolt, äh, hääletame elektrooniliselt. vabandust, vabandust, tegemist on minu muudatusettepanekuga, tegelikult ma ei teinud seda meelega. And I have lost the plot. mul ei ole enam absoluutselt meeles, mida see puudutab. nüüd hääletamine on lõppenud ja poolt, heaks kiidetud. nüüd kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kaks äh, muud, suulise muudatusettepanekuga raportööri poolt. kas me oleme sellega nõus, kes toetab, kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid. Äh, vist on tagasi lükatud, kui kontrollime. viiskümmend. One more to vote if you are voting. üks inimene on veel hääletamata. ei Äh, eksisin, heaks kiidetud, väga hea, et kontrollisime. Äh, kakssada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime. One more to vote, you are voting üks inimene on veel hääletamata, nüüd hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, viisteist vastu, äh, kolmsada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma ei näinud, et sotsialistid oleksid hääletanud. kontrollime. väga raske on midagi otsustada, kui käed ei tõuse. kontrollime kolmesaja esimest muudatusettepanekut. Have you voted? Votes closed hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kaks poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kolm poolt. vastu. erapooletuid. ma ei tea, kontrollime kolmesaja kolmandat muudatusettepanekut. Thank you. Votes closed hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja nüüd on kompromiss G. Diego, palun aitäh. tahtsin lihtsalt öelda, et siin hääletab Rahvapartei poolt, tahtsin lihtsalt seda öelda selleks, et hääletuse ajal ei oleks segadust. minu suulise muudatusettepaneku puhul hääletab Rahvapartei poolt. aitäh. kompromiss G koos mu suulise muudatusettepanekuga. kõigepealt nii et kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud koos muud-, suulise muudatusettepanekuga. nüüd siis muudatusettepanek kolmsada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. ei saanud täpselt aru. 1919 uh, so that üheksateist poolt, üheksateist vastu, nii et see langeb ära. kahju küll või võib-olla ka mitte, kolmsada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kaheksateist poolt. vastu. ja kontrollime kolmsada kaheksateist. kas kõik on hääletanud? üheksateist poolt, üheksateist vastu langeb ära. kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nii et juuri kaheksa langeb ära, kolmsada kakskümmend poolt. vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt. vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend üks poolt. vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt. vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolmsada kakskümmend kaheksa, ma ei leia seda. kas me läheme kolmesaja kahekümne kaheksa juurde, jah? kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kolmsada kakskümmend üheksa. Three more to vote, two more to vote, two more buttons not. kaht nuppu ei ole veel vajutatud, nüüd sulgeme hääletuse, kaheksateist poolt, kaheksateist vastu, langeb ära. kes teab, mida need kaks vajutamata nuppu oleks võinud veel muuta? viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime muudatusettepanekut kolmsada kolmkümmend üks. üks nupp on veel vajutamata, nüüd hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime kolmesaja kolmekümne kolmandat muudatusettepanekut hääletamine on nüüd lõppenud, heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. Jüri üheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kuuskümmend kuus, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime seda. üks inimene hääletamata, nüüd äh, hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud. ülejäänu langeb ära. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kaks poolt vastu. kontrollime, kolmsada nelikümmend kaks. Three more to vote if you are voting. kolm inimest veel hääletamata. kaks inimest, kui te hääletate. nüüd on hääletamine lõppenud, heaks kiidetud. kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletuid. kontrollime kolmesaja neljakümne kolmandat muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kont-, kontrollime kolmesaja neljakümne viiendat muudatusettepanekut, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu. kontrollime seda, kolmsada nelikümmend kuus. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss K, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelisada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nelisada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nelisada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud nelisada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelisada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, Jüri Külm kümme poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, nelisada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, nelisada nelikümmend poolt, vastu erapooletuid siin toimus mingisugune kätega vehkimine, nii et kontrollime neljasaja neljakümnendat. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nii et äh, kätega vehkimine töötas kompromiss N, kas kõik on valmis, meil on see kahes osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Jean-Paul, kas äh, sa ei leia järge üles? kas kõik on hästi? kompromiss N äh, nüüd me oleme hääletusnimekirja teise osa juures äh, nelisada nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend seitse poolt. vastu, erapooletuid. kontrollime muudatusettepanekut nelisada nelikümmend seitse. iga kord, kui ma hakkan mõistatama, siis ma mõistatan valesti, nii et igaks juhuks kontrollime kolm inimest on hääletamata, kui te hääletate, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend poolt, kuusteist vastu, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nelisada nelikümmend kaheksa poolt. vabandust, see langeb ära. ja järgmine ka. järgmine, nelisada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelisada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelisada viiskümmend kaks, lingvistiline muudatus, nelisada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime nelisada viiskümmend kolm. kaks inimest veel, üks inimene veel hääletamine on nüüd lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada kuus see on tagasi võetud, nii et viissada seitse poolt. vastu, erapooletuid. kontrollime viissada seitset. ja nüüd äh, on hääletamine lõppenud, heaks kiidetud viissada kaheksa poolt. oodake. see on identne, see on lihtsalt teise külje peal. kompromiss S poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viissada üksteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viissada ühtteist hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi, kontrollime viissada kahtteist. Two more to vote if you're voting kaks inimest hääletamata, kui te hääletate. nüüd on hääletus lõppenud, heaks kiidetud. viissada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada neliteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada viisteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üheksakümmend. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud viissada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend üks on tagasi võetud, viissada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime viissada kaheksateist. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud. siin on kogu aeg samad arvud. viissada üheksateist langeb ära, viissada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viissada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viissada kakskümmend üht. One more to vote and close. nüüd on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud viissada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viissada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viissada kakskümmend kaheksa. Two more to vote if you vote kaks inimest on hääletamata, kui te hääletate. nüüd on hääletamine lõppenud. heaks kiidetud viissada kakskümmend üheksa langeb ära, viissada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss D poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss U poolt. siin on ka suuline muudatusettepanek. kas kõik on nõus suulise muudatusettepanekuga? kõigepealt hääletame siis suulist muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viissada kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid, kontrollime viissada kuutkümmend kuut. Think it was carried. arvan, et äh, see oli heaks kiidetud, kuid kontrollime, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja tõepoolest, see on heaks kiidetud. sada kümme, seda ei ole vaja hääletada. sada üksteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viissada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kuus, viissada kaksteist poolt, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid. see oli heaks kiidetud, kuid kontrollime, sada kaksteist. kas kõik on hääletanud? heaks kiidetud, Jüri neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime viissada seitsekümmend üht Everybody's voted, votes closed. hääletamine on nüüd lõppenud ja see on heaks kiidetud. viissada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. järgmine langeb ära, Jüri kuusteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viissada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viissada seitsekümmend kuus, seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, Jüri seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime viissada kaheksakümmend üht kõik on hääletanud, heaks kiidetud. üheksateist poolt, seitseteist vastus, kombinatsioon viissada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kuusteist suulise muudatusettepanekuga poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada seitseteist suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viissada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Jüri üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viissada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada üheksateist. ma arvan, et see oli heaks kiidetud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud. üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kakskümmend poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada kakskümmend kaht, ma arvan, et see oli heaks kiidetud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, eksisin, see on tagasi lükatud. see näitab, et need käed, mis tõusevad, ei ole need, mis nupule vajutavad. kas äh, sada kakskümmend kolm nüüd? sada kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud teine on tagasi võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend kaheksa. ei, see langeb ära. ja kolmas ka, nii et sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu. kontrollime saja kolmekümmend kaht. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud järgmine on sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime saja kolmekümmend viit. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, see on heaks kiidetud. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime saja kolmekümmend kaheksat ma arvan, et see oli heaks kiidetud, aga kontrollime. hääletamine on nüüd lõppenud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. vabandust, esimees, te ütlesite kompromiss, midagi te mõtlesite, muudatusettepanek kaheksat, kas me võiksime uuesti hääletada siin? kui ma seda ütlesin, siis hääletame uuesti. muudatusettepanek kaheksa kontrollime muudatusettepanekut kaheksa, kes on poolt. vastu. erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt. kontrollime kustutamist numbriga kaheksa, mm, mis on identne saja neljakümne seitsmega, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tõepoolest see on tagasi lükatud. nii et nüüd siis sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime parem. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. nii et sada nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada viiskümmend poolt vastu, erapooletud. kontrollime, ma arvan, et see oli heaks kiidetud. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud, üheksateist vastu, seitseteist poolt. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid Äh, olukord on segane, kontrollime sada viitkümmend üht. Two more to vote if you vote. kaks inimest on veel hääletamata, nüüd hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu Äh, ma olen segaduses, kontrollime seda. ma arvan, et äh, jäin, sotsialistid jäid mul kahe silma vahele. ja ilmselt see kiidetakse heaks, äh, jah, heaks kiidetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime sada viitkümmend viit. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada viiskümmend kuus poolt. ei, sada viiskümmend kuus langeb ära, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud see on siin kaetud, nii et muudatusettepanek kümme poolt, vastu. Äh, esimese vabandust, äh, sada viiskümmend kaheksa minu äh, hääletusnimekiri ütleb, et seda ei kata kompromiss Z. minu hääletusnimekirjas on jälle vastupidine kirjas, ütleb esimees, kas ma saaksin selle kohta selgitust? see muudeti ära täna hommikul ja see ilmub jälle hiljem nimekirjas uuesti välja põhjenduspunktidel, nii et hääletame seda hiljem uues hääletusnimekirjas. ärge küsige minu käest, miks. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. kompromiss Z poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud ja nüüd sada viiskümmend kaheksa mingil põhjusel poolt, vastu, erapooletuid kontrollime sada viitkümmend kaheksat. uues äh, hääletuskohas on see, ma ei tea, kas äh, see teeb mingisuguse vahe sisse. hääletamine on nüüd lõppenud. tagasi lükatud äh, kahe häälega sada kuuskümmend poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kuuskümmend kaks poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaksteist, see on tagasi võetud, sada kuuskümmend kolm poolt. vastu, erapooletuid kontrollime sada kuutkümmend kolme. kas kõik on hääletanud? kui te ei vajuta nuppu, siis see loeb ikkagi kakskümmend üks on poolt, see on heaks kiidetud sada kuuskümmend neli. poolt. Sofi, palun. vabandust, äh, võib-olla on tegemist lihtsalt minu hääletusnimekirjaga, kuid Eh, sada viiskümmend üheksa jäi nagu vahele või kas meil on kõigil erinevad eh, hääletusnimekirjad? minu eh, hääletusnimekirjas on see kaetud kompromissiga Z, mis on siis uus nimekiri, mis koostati täna hommikul. selge, mul on siis vana versioon. nii et me usume, et see muudatusettepanek on kaetud nüüd läheme saja kuuekümne nelja juurde. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada kuuskümmend seitse. ma arvan, et see oli heaks kiidetud. nüüd äh, on hääletamine lõppenud. ei, tagasi lükatud. ma ei hakka enam mõistatama, sada kuuskümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletuid kontrollime kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletamine lõppenud. heaks kiidetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, parem kontrollime sada seitsekümmend kolme hääletamine on lõppenud. üks inimene veel on hääletamata, nüüd on hääletamine lõppenud. heaks kiidetud ühe häälega. sada seitsekümmend kolm oli see, see on siis heaks kiidetud, sada seitsekümmend neli poolt. vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime sada kaheksakümmend üks this is not. Yeah, don't worry. Ah, ah, ah, what are we doing? 181. sada kaheksakümmend üks hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend langeb ära, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksateist on tagasi võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime sada kaheksakümmend seitse siis One more to vote if you vote. ja nüüd on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kahe häälega. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada üheksa kümmend langeb ära, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletuid. kontrollime sada üheksakümmend nelja. üks inimene on veel hääletamata. hääletamine on nüüd lõppenud. heaks kiidetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, segadus on siin, kontrollime sada üheksakümmend seitset. ma juba näen siin mitmekordselt. kas kõik on hääletanud, see on heaks kiidetud, üheksateist poolt, seitseteist vastu, kakssada üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime kakssada viit. ma ilmselt eksin. hääletus on lõppenud. ei, ma siiski, ei, ma ikkagi eksisin, see on heaks kiidetud kakssada kuus poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime kakssada kuut. kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, heaks kiidetud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakssada kaheksa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada kolmteist poolt vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd siis elektrooniline hääletus, kogu tekst muudetud kujul. kõik on hääletanud, kolmkümmend kuus poolt ja mitte keegi vastu ei ole ega erapooletud ka mitte. nüüd hääletame õigusakti ettepanekut ja jälle kolmkümmend kuus poolt, keegi vastu ei ole, erapooletuid ei ole. härra Feio, suur tänu, Sharon. ma tahtsin äh, paari sõnaga veel kommenteerida hääletust olles nüüd rääkinud äh, variraportööridega, on äh, selge see, et me peaksime see hääletusega minema kohe täiskokku ja oleks kena, kui pärast tänast hääletust äh, siis me saaksime alustada läbirääkimised ja lõpetuseks ma tahaksin veel paar sõna öelda selle komisjoni tehnilise meeskonna kohta, nad on ära teinud tohutu töö. ma tahan tänada ka oma oma äh, kaastöötajaid Anna Faldat tema abi eest, suur tänu Pablole, sellepärast et me tegime koostööd selle asja nimel ja Jean-Paul, Ashley, Jörgen, Jürgen, ilma teieta ei oleks ma seda tulemust äh, saavutanud ja see töö ei oleks ka valmis saanud ja me võime nüüd äh, täna koju minna küll rahuliku südametunnistusega. proua Põuls. meil võib-olla oli tõlgendustes äh, selgevaid, teatavaid erinevusi. raportöör ütles, et ta ei soovi praegu läbirääkimistele minna nii et me ei pea selle osas hääletama ja see läheb siis automaatselt täiskokku, kus äh, me saame otsustada lõpphääletuse peatada selleks, et läbirääkimised oleksid võimalikud, nii et asi läheb täiskokku. nii et äh, me ei pea nüüd siin enam hääletama seda, kas me avame läbirääkimised, sellepärast et sellist ettepanekut ei ole esitatud. aga lähme nüüd edasi. Pablo raport tundub, et natukene lühemalt saab äkki sellega ühele poole. kui te kõik hääletates kogu aeg äh, ühtemoodi, siis läheb kiiremini. nii, hakkame pihta. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hakkab pihta. hääletus on äh, suletud, vastu võetud väga suure enamusega, kes ilmselt ei hääletanud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun, sellepärast et kolleegid läksid äh, minema, nii et ma ei tea, kuidas siin hääled jagunevad. hääled on suletud, vastu võetud kaheksateist kuueteistkümne vastu. nüüd siis muudatusettepanek viis, poolt, viies, palun, viies, poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun viiendat. näed, see on suletud, vastu võetud. ühe häälega elu läheb täna ilmselt raskeks. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt vastu, kontrollime palun, üheksakümmend kaheksa, kontrollime. üks on veel hääletamata, hääletus on suletud, vastu võetud seitseteist. muudatusettepanek sada neli, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada seitse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 kompromiss B suulise muudatuse ettepanekuga ja mille ma pean ette lugema. ja uus ettepanek on siis, siin on kaks uut sõna sees, sõnad on kohe ja selgitatud, nüüd on siis kirjas debetkaardi tehingud kaardiga tähendab kaardipõhiseid maksetehinguid, mis on seotud ähm, tavalise pangakonto või deposiitkontoga ja kui äh, see tehing võetakse maha kohe, äh, ehk siis vähem kui kahe päeva jooksul pärast äh, tehingu heakskiitmist. poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kellegi telefonikõne on natukene liiga ähm, vali. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vas-, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud. seda me peame kontrollima, kaheksas palun Two more to vote. If we're voting, gosh, we're down to 32 now. meid on jäänud ainult kolmkümmend kaks saali. hääletage. hääletus on suletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun sada kolmekümne kuuendat kas kõik jõudsid hääletada, siis on hääletus suletud. vastu võetud. seitseteist viieteistkümne vastu. muudatusettepanek number üheksa poolt. vastu. erapooletud. kontrollime üheksandat. jõudsite hääletada, siis ma sulgen hääletuse. see on tagasi lükatud. kuueteist kuueteistkümne vastu sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu. erapooletud kontrollime palun sada neli, sada kolmkümmend üheksa. hääletus on nüüd avatud, nüüd suletud tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime palun, sada nelikümmend üks jõudsite hääletada. hääletus on suletud, tagasi lükatud ühe vastuhäälega. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on avatud. kuusteist kuueteistkümne vastu langeb ära IMCO kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, IMCO seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja neljakümne kaheksandat, ei näe käsi väga hästi. ma saan aru, et äh, kiusatus on suur hakata juttu puhuma, aga kui te käsi ei tõsta, siis ma ei saa aru sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümnes poolt, vastu erapooletud, kontrollime palun, kümnes. tagasi lükatud. järgmine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss D esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi kompromiss E juurde. Õnneks saame keerata edasi mitu lehekülge kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kahesaja kolmekümne üheksandat. meid on nüüd jäänud saali kolmkümmend üks, vastu võetud kakssada nelikümmend, palun poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun kuueteistkümnendat näed, see on suletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletage palun veel kaks, kui te hääletate. et see on suletud, tagasi lükatud viieteist, viieteistkümne vastu kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kakssada nelikümmend neli. nüüd saate hääletada, hääletus on suletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. me peame seda ka kontrollima, palun näed, see on suletud, langeb ära. vabandust, lükati tagasi kompromiss F poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kahekümne kuues poolt, juba sekretäriaadil on ka väsimus kallal. IMCO kakskümmend kuus hääletame poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kahesaja viiekümne esimest. jõudsite hääletada, hääletus on suletud, tagasi lükatud ühe häälega. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kahesaja kuuekümne esimest, kakssada kuuskümmend üks vastu võetud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend viis poolt, kakssada kuuskümmend neli, vabandust, poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun kahesaja kuuekümne neljandat. kakssada kuuskümmend neli kontrollis jõudsite hääletada, see on vastu võetud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse, vabandust, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss FA, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime palun kahekümne esimest. hääletus on suletud. tagasi lükatud tõesti. IMCO kakskümmend üheksa on poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, kontrollime palun kahekümne teist. näed, see on suletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime jah. tagasi lükatud kahe häälega. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime palun kahesaja kaheksakümne neljandat vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kahekümne neljandat. tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu aga peame kontrollima jälle kahekümne viiendat ka. kahekümne viiendat kontrollime. see on tagasi lükatud. Äh, nüüd on kahesaja üheksakümne esimene poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud IMCO kolmkümmend üks poolt, vastu. Äh, kontrollime palun, IMCO kolmkümmend üks. näed, see on suletud, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmkümmend viis poolt äh,, eh, IMCO kolmkümmend viis langeb ära. kahekümne seitsmes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kolmesaja seitsmeteistkümnendat. hääletus on suletud, suletus on lõppenud, see langeb välja. lükatakse tagasi, vabandust. kompromissi Ott poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun kolmekümne neljandat. vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud. kontrollime, palun. nüüd võite hääletada, häält on suletud. see on tõesti tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime, kuigi mulle tundub, et võeti vastu. nii et ilmselt ma eksin jälle, muidu ma ei kontrolliks. mul oli siiski õigus. kompromiss Q poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud IMCO seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist. tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud. tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun seitsmekümne teist. nüüd seda hääled ja hääletus on suletud. tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas poolt, vastu. kolmas, kontrollime. tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, IMCO kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, segadus. kontrollime palun kaheksakümne kolmandat vastu võetud. IMCO üheksas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd elektrooniliselt hääletusele palun tekst muudetud kujul kaks kolleegi, palun hääletage veel. hääletus on suletud kakskümmend kuus poolthäält, keegi vastu ei ole, viis jäävad erapooletuks ja seadusandlik eelnõu palun hääletusele, hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend viis poolt, kolm vastu ja kaks erapooletut härra Pidega. suur tänu, Sharon, kõigepealt ma tahaksin kallis kolleeg Diegot Mafaldat ja oma kaastöötajat sekretariaati tahaksin tänada, kes tegid ära suure töö ja muidugi variraportööridele suur tänu, suur au ja hea meel teiega koostööd teha, Marino, Ashley, Sophie ja ülejäänud. ma paluksin, et, et me läheksime hääletusele täiskokku. Äh, proua esimees, suur tänu. nii nagu ka teise raporti puhul läheb see asi siis otse täiskokku. me ei pea hääletama siin midagi, see on automaatne üleviimine läbirääkimisi nende osas ei pea arutama, sellepärast et neid läbirääkimisi ei toimu ja võime siis peatada täiskogus hääletuse, kui me seda soovime. Läheme nüüd aga edasi, järgnevad äh, hääletused, veel üks hääletus. Need on arvamused siis pangandusametkondade osas. ja tegemist on eelarve heakskiitmise menetlustega kompromiss. kõigepealt siis EIOPA äh, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu. segadus saalis, palun. kolleegid, me hääletame praegu muudatusettepanekut number kaks. siin on mingisugune ärevus saalis. ei joopa kolleegid, palun. härra Ford küsib, et mida me hääletame kõigepealt? proua esimees ütleb, ma ütlesin mitu korda. rahunege maha siis hääletama Euroopa Kindlustus- ja Tööhõive Pensioniameti. küsib sedasama härra Koses, kelle osas me hääletame? hakkame uuesti pihta. Euroopa Euroopa Kindlustus- ja Tööhõivepensioniameti eelarve heakskiitmise heakskiit, eelarve jätmise heakskiit. kas te olete nüüd kõik üles leidnud selle hääletusnimekirja? kuivõrd asi oli segane ja te vaatasite võib-olla valed nimekirja, alustagem uuesti algusest peale, kompromiss A poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletusele tekst äh, muudetud kujul, teeme selle nüüd elektrooniliselt jõudsite kõik hääletada, üks hääletas veel, hääletus on suletud. ja see on kahekümne nelja poolthääle ja kolme erapooletu kolleegiga poolt vastu võetud, keegi vastu ei ole, lähme edasi. järgmisena on Euroopa öö, väärtpaberiturgude amet, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst lõikes kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst lõikes kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõiges, muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis äh, lõpphääletustekst äh, muudetud kujul see on kahekümne nelja poolthäälega vastu võetud, kolm kolleegi jäid erapooletuks, keegi ei olnud vastu. ja nüüd lõpetuseks Euroopa Pangandusjärelevalve Amet. leidsite kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolm, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu ja erapooletud, vast-, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, äh, tekst muudetud kujul, äh, jällegi elektrooniliselt. kahekümne kahe poolthäälega vastu võetud. keegi ei olnud vastu ja kolm kolleegi jäid erapooletuks. suur tänu! ja pean teile, kolleegid, meelde tuletama kõigepealt äh, seda, et me läheme nüüd koos kodanike vaba, vabaduste komisjoniga ühishääletusele, mis hakkab kell kaksteist kolmkümmend, kaks korrust meist kõrgemal on see. võtke hääletuskaardid kaasa ja järgmine majanduskomisjoni kohtumine toimub äh, esmaspäeval, kahekümne neljandal veebruaril. Jan neli kuu kaks on see saal, kuhu me peame minema praegu kell kaksteist kolmkümmend ja, ja kohtume siis järje, jälle meie omavahel äh, esmaspäeval Strasbourgis kell üheksateist kolmkümmend. suur tänu ja suur tänu, et pidasite vastu need üsna rasked hääletused, suur tänu!